aluse kohta. suur tänu teile. suur tänu, Tallinna Ektohoov. sellega lõpetame aruelu, kuus resolutsiooni ettepanekut esitati roheliste resolutsioon, sotsiaaldemokraatide resolutsioon kuue liidu resolutsiooni ettepanek B7 ja Rahvapartei fraktsiooni äh, resolutsioon, ALDE fraktsiooni resolutsioon äh, ja ECR-i äh, resolutsioon hääletamine toimub homme keskpäeval ja järgmisena on meie päevakorras rahvusvahelise kaubanduse teemal ühine arutelu, kõigepealt SAIFi raport, mille teemaks on inimõigused ning sotsiaalsed ja keskkonnastandardid rahvusvahelistes kaubanduslepingutes A seitse null kolm üks kaks kahe tuhat kümme ja siis äh, Jadot raport Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutustega kaasnevate nõudmiste taustal äh, null kolmsada kümme kaks tuhat kümme ja siis ettevõtete sotsiaalne vastutus rahvusvahelistest kaubanduskokkulepetest ja Siiri raport äh, null kolmsada seitseteist kaks tuhat kümme. ühine arutelu algab raportööride sõnavõttudega, kõigepealt proua Saifi, palun, teil on sõna neljaks minutiks. suur tänu, härra president härra volinik, kallid kolleegid. selle raporti teema on aruteluks kogu rahvusvahelises kogukonnas. arenenud riigid mõtlevad arenevatele riikidele ja eh, arvatakse, et teatud klauslid ka eh, partnerluslepingutes on protektsionistlikud aga need on suunatud äh, vält-, sellele, et vältida sotsiaalset ja keskkonnatumbikut. ma olen kirjutanud oma raportis sellest, et äh, kaubandushuvid, äh, kaubandushuve ja keskkonna ning sotsiaalseid nõudmisi võib ühitada, kui mõlemad pooled mõistavad asju sarnaselt. vastavalt äh, alustekstidele peab Euroopa Liit aitama kaasa jätkusuutlikule arengule maailmas ning inimõiguste kaitsele ja minu arvates peaks seetõttu mitmepoolsetes lepingutes, kahepoolsetes lepingutes ja ka ühepoolselt neid põhimõtteid järgima. Euroopa Liit peab julgustama rahvusvahelisi organisatsioone, näiteks WTO-d, rohkem arvestama sotsiaalseid ja keskkonnanorme. Need rahvusvahelised organisatsioonid peavad paralleelselt ka oma koostööd tõhustama ning seetõttu eh, on väga oluline, et ILO saaks WTO-s ka vaatleja staatuse. keskkonnaküsimustes pean oluliseks ligipääsu rohelisele tehnoloogiale, mis peaks olema prioriteet, sest me ei räägi mitte ainult uuest tööhõivepoliitikast, aga ka äh, uuest majanduskasvu võimalusest, mis on oluline ka Euroopa ettevõtetele. oluline on luua maailma keskkonnaorganisatsioon, kes võiks lahendada keskkonnatumpingu küsimusi vajaduse korral Euroopa Liit võiks teistele eeskuju anda nendes küsimustes. uue põlvkonna kaubanduslepingud sisaldavad juba siduvaid klausleid inimõiguste kohta, aga kindlasti peaks võtma eh, ka jätkusuutliku arengu nõude lepingutesse. samuti tuleb nõuda keskkonna ja sotsiaalnormide täitmist kõikidelt kaubanduspartneritelt muidugi vastavalt täi-, täien-, vastavalt majandusarengu tasemele, sotsiaalse, sotsiaaltingimustele, keskkonnatingimustele võib neid nõudmisi erinevalt esitada, see võimaldab meie kaubanduspartneritesse võrdsetel alustel ja diferentseeritult samaaegselt suhtuda. samuti teen ettepaneku, et enne kahepoolsete kaubanduslepingute sõlmimist viidaks läbi mõjuhinnang ja mõjuhinnang viidaks ka läbi pärast lepingu sõlmimist, et hinnataks sotsiaalklauslit, sotsiaaltingimusi, keskkonna ja inimõiguste tingimusi. üldine sooduste, soodustusrežiim vajab samuti äh, reformimist, see sisaldab praegu äh, Eh, erinevaid või see sõltub erinevatest rahvusvahelistest konventsioonidest, kuigi mitmed riigid on need konventsioonid ratifitseerinud, on nende rakendamine praktikas väga tagasihoidlik eh, ja samuti eh, peab olema võimalus ka kaubanduslepinguid tühistada, kui partner vastavaid tingimusi ei täida me teame, et mentaliteeti ei ole võimalik üleöö muuta, seega peab Euroopa Liit oma kaubandussuhteid partneritega arendama järk-järgult ja pidevalt, tänan. suur tänu kolleeg Saifile ja po-, neljaks pooleks minutiks äh, kolleeg Žado, palun. Euh, härra president, härra volinik, kallid kolleegid, tere õhtust! praegusel hetkel püüab Euroopa Liit pärast Lissaboni lepingut nüüd defineerida oma uut kaubanduspoliitikat ja e, tööstuspoliitikat ja nüüd ongi Euroopa Parlamendis välja töötatud kolm raportit, mis puudutavad kõik ühte valdkonda ja ka muide avalikku arutelu selle kohta, mida tähendab äh, rahvusvaheline kaubandus, kuidas see on seotud sotsiaalkeskkonna ja inimõigustega. Äh, äh, see on, need raportid on teretulnud, sest praegusel hetkel elame me nagu skisofreenilises olukorras, ühest küljest räägitakse igal pool avalikkuses ettevõtetest, mis lahkuvad Euroopast, kus on ohus sotsiaalsed õigused, kus kes, kus on ohus keskkonnakaitse ja samas räägime me läbi äh, vabakaubanduslepinguid ja WTO-s võetakse mitmesuguseid meetmeid, mis ei vasta sugugi avalikule äh, arvamusele ja arutelule, sellele, mida kodanikud ootavad. kuidas rahvale selgitada, et äh, need jalgpallid näiteks, mis toodetakse äh, väljaspool Euroopa Liitu, on tõesti toodetud äh, korralikes tingimustes, äh, et ei ole nii, et on kasutatud lastetööjõudu, et need on toodetud riigis, kus ametiühingud ei ole lubatud. meie kohustus on täna integreerida rahvusvahelisse kaubandusse ka sotsiaalküsimused ja keskkonnaküsimused. täna on Euroopas selliseid riike, kes impordivad tooteid selleks, et Euroopas nad ise saaksid vähendada eh, kasvuhoonegaasete emissioone, aga eh, eh, tootvas riigis sama Euroopa ettevõte ei järgi neid keskkonnanõudmisi. kuidas selgitada rahvale, et me e, sõlmime vabakaubanduslepinguid, mis ei ait-, sugugi ei aita kaasa metsade raadamise vähendamisele. seega me peame e, e, nende kaubanduse erinevate aspektide vahel seosed looma. ja mina olen muid kõnelnud erinevate fraktsioonide variraportööridega ja me püüdsime tõesti konstruktiivselt nendele küsimustele läheneda. aga me ei taha, et äh, debatt oleks mustvalge. Äh, me ei saa öelda, et kliimamuutuste vastane võitlus hävitab meie, äh, meie Euroopa tööstuse kui me süsinikulekkega tegelesime, siis me püüdsime täpsustada, iga kord, millise sektoriga oli tegemist, mida, mis, milline sektor oli ohustatud ja milliseid meetmeid kasutada, et olukorda päästa. ja isegi WTO dumpinguvastase diskussiooni käigus tuleb äh, leida lahendusi, me arutasime kõikide fraktsioonidega, millised võimalused või millised meetmed aitavad meil edasi minna, arvestades meie ambitsioone ja arvestades Euroopa Komisjoni ambitsioone, Euroopa Liidu institutsioonide plaane, loodame, et meie koostöövaim peegeldub ka homses hääletuses ja tahaksin veel kord tänada kõiki kolleege, kellega ma koostööd tegin, tänan. suur tänu, kolleeg Šadoo ja järgmisena neljaks minutiks palun härra Desir, teil on sõna härra president, härra volinik, kallid kolleegid, ka mina sooviksin alustada eh, tänusõnadega Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonile ja erinevate fraktsioonide variraportööridele, eh, sest me koostame juba eh, kolmandat raportit sarnasel teemal, tänan Ähm, uudsete ettepanekute eest seoses ettevõtte sotsiaalse vastutusega. pärast rahvusvahelist kriisi ja kogu seda majanduskahju ja, ja sotsiaaltingimuste halvenemist, peame vastama äh, kodanike ootustele, meie ühine veendumus on see, et Euroopa peab kunagi rohkem kui kunagi varem aitama kaasa äh, globaliseerimise reguleerimisele, iseäranis arvestades mitmeid äh, keskkonna sotsiaalnorme, see puudutab mitte ainult majandustegijaid, äh, aga ettevõtjaid ja, ja aga eriti rahvusvahelisi ettevõtteid, hargmaised ettevõtteid, sest nemad on turgude avanemisest kõige rohkem kasu saanud, mitte ainult tarbijatele lähenemises, vaid sa-, samuti on nad suutnud ka oma äh, varustusahelat täiustanud, äh, väga sageli äh, hinna alane, alandamisest kasu saanud, aga arvestamata sotsiaal- ja keskkonnatingimusi kolmandates riikides ettevõtete konkurents on intensiivistunud ja väga sageli on see viinud rikkumisteni, väga sageli on inimõiguste põhimõtteid, keskkonna ja eh, sotsiaalstandardeid eh, rikutud. Bhopali katastroof Indias, tuhanded, eh, tuhanded ohvrid, veel täna mäletatakse seda katastroofi, me teame, mis on juhtunud Birmas, Aafrikas, kuidas on keskkonna hävita-, hävitatud, orjatööd kasutatud, tekstiilivabrikutes lastetööd kasutatud, Kesk-Ameerika eh, eh, põllumajandusettevõtetes orjatööd kasutatud, aga kasu jõuab läbi varustusahelate hargmaiste ettevõteteni, kaasa arvatud e-, Euroopa ettevõteteni vabandage, president palub kõnelejal natukene aeglasemalt kõnelda, sest tõlkidel on muidu raske oma tööd teha. suur tänu! Äh, ütleb kõneleja. Äh, muide, kõige sellega on seotud ka meie debatid, me oleme vastu võtnud ettevõtte sotsiaalse ja keskkonnavastutuse resolutsiooni ja eh, samas peab rõhutama, et siiani ei ole sugugi eh, ettevõtte sotsiaalset vastutust kajastatud rahvusvahelistes eh, kaubanduslepingutes. niisugused nõudmised peavad siduvaks muutuma, sest ettevõt-, siiani on sotsiaalne vastutus ja keskkonnavastutus vabatahtlik olnud samas peab globaliseerumine ikkagi vastama keskkonna jätkusuutlikule arengule ning ähm, nagu ma ütlesin, need klauslid peavad olema ka uutes kaubanduslepingutes, äh, seal peab olema siis äh, keskkonna, kesk-, peavad olema nõudmised keskkonnale, loomulikult peavad nõudmised olema vastastikused, Euroopa Liit peab julgustama ettevõtteid endale vastavaid kohustusi võtma, nõudmisi täitma, meil on kindlasti vaja kontakti võtta eh, töötajatega, ametiühingutega, kes tunnevad ettevõtete olukorda kõige paremini, ja e, e, samuti oleks oluline, et ettevõtted võtaksid ennetavaid meetmeid. me teame, et siiani on tegemist olnud sageli väga tõsiste ettevõtte sotsiaalse vastutuse standardite rikkumistega. suur tänu, ütleb härra president ja palun äh, mõistke mind. Teil on neli minutit kõneaega. Te kulutasite neli ja pool minutit. Äh, aga meil on äh, kõneaja piirangud. ma kohe annan teile sõna, härra. aga ma katsun äh, võimalikult õiglaselt suhtuda kõigisse. kui me tahame elavaid arutelusid, siis see ei tähenda seda, et me loeme ette kõnesid lihtsalt kiiremini kui varem ja see ei puuduta mitte ainult teile, Prantsuse hääletaja äh, ja see, see puudutab äh, ju kodanikke, teie ei kõnele mitte ainult oma Prantsuse valimisringkondadele, vaid ka kogu Euroopa kodanikele ja kui tõlk, tõlgid ei suuda nii kiiresti äh, teid jälgida, siis kannatavad kõik ülejäänud Euroopa kodanikud. pidage kõneajast kinni, ärge võtke teistelt kõnelejatelt kõneaega ära, aga pidage aga tempost kinni, kodukorraline küsimus. härra president, ma istun siin juba teist korda selles kojas ja näen, kuidas president segab vahele kõneleja äh, lähtuvalt sellest, et kõneleja räägib liiga kiiresti, ma ei tea, kui kiiresti, kui sõgel te ise räägite, aga püüdke mõista seda, et tegelikult selline sekkumine rikub kogu kõne ära Äh, ma ei ole absoluutselt nõus äh, sellega, mida härra Desir ütles, aga ma leian, et tõesti, äh, tõlkidele makstakse oma töö eest ja kui nad ei tule oma tööga toime, siis see on nende probleem. ja tegelikult ei ole presidendi ülesanne sekkuda niiviisi, nagu te just praegu tegite. Herr Kollege, es ist sehr wohl meine Aufgabe. kolleeg, see on minu ülesanne. sellepärast, et saja meetri jooksjale makstakse miljon eurot selle eest, et ta teeb seda kümne sekundi eest ja kui makstakse ka miljard eurot, siis ta ei tee seda ikkagi viie sekundiga. ja minu ülesanne on sekkuda siis, kui inimesed räägivad liiga kiiresti, olen töötanud selles kojas juba kolmteist aastat ja teen väga hästi, et kui tõlgid ei suuda tempoga sammu pidada, siis tuleb paluda kõnelejal pisut aeglasemalt rääkida ja kui tõlgid on vajutanud piisavalt kaua Äh, nuppu, et kõneleja räägib liiga kõvasti, siis ütlevad ka meie koja eeskirjad, et tuleb sekkuda ja kui äh, kolleeg äh, proua Peres, mida teil on öelda? mina püüan teha sedasama, mida teie teete oma komisjonis, äh, selgitada kodukorralisi küsimusi, aga nüüd on sõna ka volinik De Guhtil. Uh... suur tänu, härra president, lubage mul teile kinnitada, et äh, kui mina sadat meetrit jooksen, <laughs> siis äh, peaksin kulutama selleks vähemalt viisteist minutit, nii et või viisteist sekundit, nii et mina teile probleemi ei valmista. ja kõigepealt tänaksin raportööri ja Interkomisjoni selle raporti, nende raportite eest, mis äh, tõstatavad väga olulisi küsimusi seoses Euroopa Liidu kaubanduspoliitikaga äh, ja erinevate äh, avaliku poliitika eesmärkide saavutamisega, mis on seotud inimõiguste, sotsiaalse õigluse, rahvatervise ja keskkonnaga. ja keskkonna austamine ja kliimamuutused on meie jaoks tähtsal kohal samuti, nagu mõistate, mul ei ole väga palju kõneaega ja seetõttu ma ei saa üksikasjalikult kõiki küsimusi käsitleda, kuid äh, tooksin siiski välja mõned üldisemad äh, asjaolud. Nendel kolmel raportil on mitmeid ühiseid jooni, kõik rõhutavad, kuidas poliitikates peaks olema parem ühtekuuluvus, äh, kokkukuuluvus ja meil oleks kaubanduspoliitikates vaja paremat majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaeesmärkide kajastamist. ma olen nõus täielikult, et me peame kasutama kõiki vahendeid selliste eesmärkide saavutamiseks, aga samas tuleb rõhutada, et tõhus tegutsemine peab kasutama neid instrumente, mis on sobivamad, kõige sobivamad erinevate äh, eesmärkide saavutamiseks. ma leian, et Euroopa Liidu sotsiaalmudeli äh, ja väärtuste saavutamiseks on oma eesmärgid, ma tean, äh, et selles osas on äh, suuri ootusi, pidage meeles seda, et äh, kaubanduspoliitika ei aita meil lahendada kõiki probleeme. on teisi poliitika valdkondi, mis pakuvad võib-olla isegi paremaid võimalusi tõhusate lahenduste saavutamiseks. me peame ka saavutama tasakaalu erinevate huvide vahel, see on meie poliitilise tegevuse üks aluspõhimõtteid ja alati tuleb langetada valikuid väljakutsed on samuti erinevad äh, seoses äh, sellega, kas kasutame erinevaid äh, automaatseid, autonoomseid instrumente nagu üldiselt soodustuste süsteemid, kahepoolsed kokkulepped või mitmepoolsed kokkulepped. võtame näiteks härra Saifi raporti, mis käsitleb inimõigusi ja sotsiaalsete keskkonnastandardeid, kus on välja toodud erinevad võimalused ja on mööndud, et erinevatel kaubanduskokkulepetel on erinevad võimalused aga alati on vaja arvesse võtta kahte osapoolt, me peame võtma arvesse seda, mis on meie kaubanduspartneritele vastuvõetav ja millise hinnanga, isegi iseäranis siis, kui me räägime mitmepoolsetest kokkulepetest, siis konsensuse saavutamine on eriti keeruline. Euroopa Liit on huvitatud sellest, et meie tegevused erinevates foorumites oleksid kooskõlastatud, räägime siin näiteks WTO-st, ILO-st, kliimaläbirääkimistest ja nii edasi ja nii edasi. Need kolm raportit toovad välja mitmeid võimalikke töösuundi, me peame lähenema sellele küsimusele pragmaatiliselt ja püüame, äh, peame suutma valida selliseid pragmaatilisi samme, mis äh, on edukad lühikeses perspektiivis ja ka sellised, mis on pikemas perspektiivis oli olulised. me peame, me tahame aga, komisjon tahab ka, et äh, kaubanduspoliitika oleks tulemuslik kõik see puudutab ka meie kahepoolseid kaubanduslepinguid, meie vabakaubanduslepingud ei saa olla ainult hea tahte avaldused, peavad olema ka praktikas rakendatavad ja kui me nüüd tõsi vaatame härra Jadot raporti kliimamuutusega seoses, siis tahaksin rõhutada, et äh, süsinikulekke äh, piiramine mõistliku hinnaga on meie kõigi huvides, me teame, et piiriküsimused tekitavad äh, mitmeid äh, probleeme, kuidas mõõta, kuidas järelevalvet teostada ja nii edasi, me peame tegutsema ettevaatlikult ja hea hindama kõiki asjaolusid enne, kui me ennatlikult järeldustele hüppame. Euroopa Liit peab aga siiski kaaluma kõiki võimalikke võimalusi ja lahendusi. mis puudutab härra Desiri raportit, mis käsitleb ettevõtete sotsiaalset vastutust, siis äh, siin on välja toodud, et komisjoni algatused peaksid pigem toetama, äh, mitte reguleerima CSR tegevusi ja tegelikult on äh, nende erinevate mm, mõistete vahel väga peen piir, mida on siin selgelt välja toodud, tõesti, CSR ei saa minna komisjoni vastutusse äh, riigi, selleks on oma organid, me peame aga olema teadlikud sellest, et äh, kui me praegu vaatame üle OECD äh, käitumisjuhiseid argmaistele ettevõtetele, siis käsitleme kõiki neid küsimusi. me tegeleme nende probleemidega aktiivselt. ja Äh, me uurime, kuidas äh, oma kaubandusvaldkonna tegevusi äh, laiendada, kaasates sinna ka keskkonna ja sotsiaalsed ja kliimamuutusega seosed küsimused ja komisjon kindlasti võtab arvesse teie soovitusi ja aga meil on samas mitmetes tähtsates küsimustes reservatsioone, kuid oleme, nagu öeldud, ka erinevates küsimustes teiega nõus, meil on mitmeid võimalusi ja jätkata arutelusid, nagu näiteks üldise soodustuste süsteemi ülevaatamine järgmisel aastal, ja äh, me tegutseme üheskoos õigusloomelise nõusoleku protsessis, Euroopa Komisjon on valmis Euroopa Parlamendiga leidma sobivaid tõhusaid mooduseid selleks, et äh, tagada, et kaubanduspoliitika kajastab äh, meie muid väärtusi ja muresid. me tahame tulevikule suunatud äh, eesmärke, aga ka samas ka realistlikke ootusi. suur tänu, volinik De Hõht. ja härra Martin kõigepealt kaheks minutiks välisasjade komisjoni nimel suur tänu, härra president, kui Euroopa kaubanduspoliitika tahaks ainult saavutada majanduse eesmärke, see oleks üks asi, või tahaksime me saavutada hoopis laiemaid eesmärke, see oleks teine asi, jätkusuutlik kaubanduspoliitika, kliimamuutusevastane võitlus, sotsiaalne mudel, inimõiguste edendamine, demokraatlikud väärtused ja nii edasi kolm raportööri kinnitasid, et vastus peaks olema jah viimasele alternatiivile ja seda on kinnitanud minu rõõmuks ka volinik. ja oma tegevustes me, meie jaoks on juba inimõigused, keskkonnakaitse, töö, turustandardid äh, olulised ja need on kaasatud meie kahepoolsetesse lepetesse, aga siin võib küsida, kas teeme seda moel, mis äh, võimaldab äh, neid rakendada ja kohaldada piisavalt. Euroopa Parlamendi inimõiguste alakomisjon kahtleb nende meetmete tõhususes ja me tahaksime, et tulevased kaubanduslepingud tagaksid, et enne, kui me algatame lepinguid, siis hin-, teostatakse kaubanduslepingute Äh, mõjuhinnangud äh, ka inimõiguste küsimustes. me leiame, et äh, inim-, et vabakaubanduslepingute peatamine inimõiguste rikkumiste osas peaks olema üks võimalus ja kui me räägime siin Korea vabakaubanduslepingutest, siis on see ka üks variant, kui me räägime üldisest soodustuste süsteemist, siis kasusaajad peaksid vastama Ähm, hindamissüsteemi tingimustele, mille abil tagatakse, et inimõiguste keskkonna äh, ja nii edasi standardid äh, on meie jaoks vastuvõetavad. härra Sai-, proua Saifi, härra Salo ja härra Desiri on, Desir kinnitasid, et kaubandus peab olema üks osa laiemast ülemaailmsest strateegiast meie planeedi turvalisema ja tervema tuleviku tagamiseks. suur tänu! suur tänu, kolleeg Martin ja siis äh, järgmine äh, kõneleja on härra Katsmanek äh, üheks minutiks. suur tänu, härra president, lugupeetud daamid ja härrad, mul on hea meel, et härra volinik de Kuht nagu ka raportöörid mõistsid, et kui me tahame saavutada laiaulatuslikke keskkonna ja sotsiaalstandardeid, siis tuleb meil kooskõlastada erinevaid norme. sellised normid ei ole olulised mitte ainult kaubanduspoliitikas, aga ka arengukoostöös ja väärtuste rakendamises, mis meie jaoks on põhimõttelised. minu komisjon on esitanud omapoolseid kommentaare proua Saifi raportile me oleme välja toonud, et inimõiguste standardite eiramine mõningate ettevõtete poolt no, äh, on endiselt äh, aktuaalne ja me peame samas pöörama tähelepanu ka ILO, ILO standardite austamisele. suur tänu, ütleb härra president ja nüüd proua Kreese üheks minutiks. kui te lubate, siis arengukomisjoni nimelt tahaksin esitada teile kõige olulisemad ideed. muide, kliimamuutused puudutavad eelkõige kõige vaesemaid, haavatavamaid kodanikke, sageli põliselanikke, seetõttu on keskkonnakaitse arvestamine kaubanduslepingutes väga oluline. Euroopa kaubanduspoliitika peab käima käsikäes võitlusega vaesuse vastase võitlusega ning kliimavastase, kliimamuutuste vastase võitlusega. väga oluline on WTO-s läbi vaadata puhta arengumehhanism, samuti on vaja võidelda biopiraatlusega. kakskümmend protsenti emissioonidest äh, äh, tulevad põllumajandus, põllumajandusest, seega me peame arvestama ka põllumajanduspoliitikat. suur tänu, proua Kreesa ja nüüd järgmisena sotsiaalkomisjoni nimel proua Pere. president, härra volinik, töö- ja sotsiaalkomisjoni nimel toetame Arlem Desiri raportit, mis koostati Intas raportis räägitakse olulisest küsimusest, nimelt mida tähendab äh, ettevõtte sotsiaalne vastutus, kas see on eesmärk omaette või peab see kuidagi kajastuma äh, ka õigusaktides, mille järgi peavad siis käituma ettevõtted? me oleme mõelnud selle üle ka ettevõtte juhtimise küsimustega seoses sotsiaalne vastutus on oluline, kui me soovime tõesti kaubanduslepingute kaudu ka äh, maksupettuste vastu ja, ja nii-öelda musta töö vastu. ettevõtete sotsiaalset vastutut tuleks ka väärtustada, seetõttu sotsiaalpartnerid, ettevõ-, Euroopa Ettevõtete Komitee tuleb kaasata sellesse protsessi. samuti tuleb kasutada kõiki olemasolevaid äh, instrumente. nimelt ÜRO Inimõiguste Komitee on väga tähtis asutus, kelle tööd võib ka ära kasutada. ettevõtte sotsiaalne vastutus tegelikult on üks vahend konkurentsivõimelisuse suurendamiseks. me peame seda kaaluma, sellepärast et ähm, ettevõtte sotsiaalne vastutus tegelikult äh, peegeldub nendes normides, mis peaksid olema ühtsed kõigile, peavad puudutama nii kollektiivlepinguid kui ka öö, äh, tööõigustikku need ähm, nõudmised peavad olema aga dünaamilised, äh, kajastuma kaubanduslepingutes ning äh, neid tuleb ka läbi vaadata aeg-ajalt. suur tänu ja nüüd härra Howitt. selle parlamendi raportöörina ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas äh, tahaksin öelda, et tervitan härra Desiri algatust kaubanduse äh, küsimuses. Äh, sageli öeldakse, et tuleks süvalaiendada ettevõtete sotsiaalset vastutust ja seda tuleks teha ka riigi poliitikates. ma loodan, et äh, härra De Hucht võtab seda kõike arvesse ka vastavas komisjoni teatises, mis on tulekul. mina olen äh, kandnud aast-, viimastel aastatel hu-, ma olen esitanud Euroopa Liidu huvisid üleilmsete ettevõtete sotsiaalvastutuse algatuste osas ja ma leian, et on väga oluline, et meil oleksid oma käitumisjuhendid, millest ka kinni peetakse. toetan iseäranis lõiget kakskümmend viis, eh, kus on ära toodud, et kaubanduslepingutes tuleks otseselt need suunised välja tuua, komisjonil eh, peaksid olema oma kontaktpunktid ja ma loodan, et see kõik vaadatakse ka üle. John Rocki eh, et esindajana ütleksin ma, et ettevõtted peavad ähm, äh, hoolikusnõuetest kinni pidama ja toetan ka Rootsi eesistujat, kes on ÜRO soovitusi kinnitanud ja komisjon peaks kindlasti kritiseerima äh, valitsusi, kes on inimõiguste rikkumisi eiranud ja üleilmse raporteerimise algatuse osas äh, tahaksin toetada viieteistkümnendat äh, lõiget ja äh, ma tahaksin rõhutada seda, et integreeritud raporteerimine sotsiaal, ähm, keskkonna ja inimõiguste küsimustes ettevõtete poolt on möödapääsmatu. suur tänu! Te... Äh, also ich möchte wirklich die Kollegen bitten, ähm, eine normale Sprechgeschwindigkeit einzuhalten. Äh, kolleeg rääkis jällegi äh, liiga kiiresti, paluksin inimestel siiski kõne, rääkida normaalse kõnetempoga ja järgmisele härra Kaspari Rahvapartei fraktsioon. president härra Viljand, austatud kolleegid, mina tahaksin avaldada tänu kõigile kolmele raportöörile, sellepärast et need arutelud raportite ümber näitasid väga selgelt, kuidas parlamendis on võimalik leida ühtset lähenemist. aga ma tahaksin keskenduda ühele teemale. mul on tunne, et kõigis nendes kolmes raportis räägime väga palju kaubanduspoliitika mõjust nendele kolmele poliitikavaldkonnale, mida raportid puudutavad Desiri raportis räägime eh, ettevõtetest, eh, Saidi raportis eh, mm, muudest küsimustest, Chabot raportis kliimaküsimustest, aga mind huvitab, kuidas need kõik kolm erinevat poliitikavaldkonda toimivad, kas me sunnime ka äh, majanduspoliitika ja keskkonnapoliitika äh, korraldajaid ise oma kodutööd ära tegema, mul on mõnikord selline tunne, et me äh, koormame kaubanduspoliitika üle, sellepärast et teised poliitikavaldkonnad ise oma tööd ära teen, ära ei tee, näiteks kui me võtame kliimapoliitika ja Kopenhaageni, siis seal me ei leidnud lahendust ja kuna Kopenhaagenis äh, lahendust ei leitud, siis me äh, paneme selle teema kaubanduspoliitika õlgadele ja ma arvan, et see läheb mõnel hetkel liiale. nii et ma loodan, et pali-, parlament saab äh, järgnevate kuude jooksul mõelda ka sellele, kuidas teised poliitikavaldkonnad saavad paremini kaubanduspoliitikat aidata, nii et meil oleks kaubanduspoliitika pluss teised poliitikad veel suur tänu. nüüd kolleeg Arsenis sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. suur tänu, president, volinik de Gucht. väga sageli selgitavad administratsioonid, et et eh, ei ole võimalik teatud meetmeid võtta kliimamuutuste vastaseks võitluseks, aga kliimamuutus ise on niivõrd suur, et küsimus ei ole selles, kas meetmeid võtta, vaid pigem ikkagi selles, mida me konkreetselt teeme ja millised need meetmed on, mida võtta. Eh, üks konkreetne arutelu puudutab kaubandust ja selle seoseid kliimamuutustega äh, Äh, ja näiteks äh, ekspordimaksupoliitikaga, äh, mis puudutab eksporti riikidest, millel ei ole vahendeid kliimamuutustega võitlemiseks ja siin kontekstis peame rääkima ka mõnest muustki asjast, näiteks veest. ja Prantsusmaa ja Belgia on siin kõige suuremad kõnelejad. suur tänu, nüüd ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Kaasak, palun suur tänu, president, volinik, kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada kolme raportööri, proua Saifit, härra Chateau'd, härra Desiri eh, suurepärase töö eest oma raportitega. ma tervitan seda ideed, et inimõiguste sätted, eh, mis oleksid siduvad, tuleb lisada nendesse rahvusvahelistesse kaubanduslepetesse ja tuleb pöörata ka rohkem tähelepanu nende täitmisele. eriti tahaksin tähelepanu pöörata tööjõuõigustele ja laste ja nais-, lastele ja naistele tööjõu hulgas meie kaubanduspartnerite juures. Euroopa Liit peaks äh, kaasa aitama demokraatlike väärtuste tugevnemisele meie äh, Äh, partnerriikides. peaks olema tugevam side inimõiguste ja GSP plussi vahel, peaks olema äh, tugevam side ka äh, ÜRO ja ILO ja teiselt poolt kaubanduspoliitika otsustajate vahel. Euroopa kodanike esindajatena peame me täielikult omama infot äh, toimuvate läbirääkimiste kohta maailma kaubanduse vallas, see oleks kooskõlas Lissaboni leppega. mis puudutab härra Jadot raportit, siis loomulikult me peame eh, kaasa aitama rohelisele kaubandusele, aga me peame olema ettevaatlikud selles osas, kuidas me defineerime neid niinimetatud rohelisi kaupu. me peame pöörama eh, rohkem tähelepanu Äh, ja julgustama äh, taastuvenergia kasutamist, arvestama hindadega kliimamuutuste kontekstis, aga arvestades, et äh, suur läbimurre kliimaküsimustes ei ole maailmas tõenäoline, ja seetõttu peab Euroopa Liit siin esialgu tegutsema oma pealt, biokütused on siinkohal väga olulised, samal ajal peame silmas pidama ka seda, et nende keskkonnamõju on mitme küljega. aga veel kord tänan raportööri ja loodan, et nendel raportitel on mõju ka Euroopa Liidu kaubandusläbirääkimistele. suur tänu, kolleeg Kasak, järgmisena Roheliste nimel kolleeg Taylor, kaks ja pool minutit tänan, president, kolleegid. mina olin Roheliste variraportöör nii Safi kui Desiri raporti juures ja me tervitame neid raporteid, need on olulised sammud edasi äh, inimõiguste paremal kaitsel ja sotsiaalsete ja keskkonnastandardite kaitsel meie kaubanduspartnerite juures. kui need riigid tahavad müüa meelitaval Euroopa Liidu turul, siis me peaksime neid julgustama äh, kasutama kodus siseturul piisavaid standardeid ja siduvad sätted kaubanduslepetes on üks võimalus selle saavutamiseks. proua Safi tegi suurepärast tööd, arutas konstruktiivselt äh, inimõiguste äh, keskkonna ja sotsiaalstandardite eh, aspekte erinevatel tasanditel. me olime nõus proua Safei ettepanekuga, et eh, ILO staatus tuleks tugevdada ja kliimamuutuste vastane organisatsioon tuleks kaasata WTO-sse. me loodame, et need standardid eh, peaksid olema siduvad ja mitte Äh, vabatahtlikud ja GSP-sid tuleb samuti tugevdada, nende täitmist tuleks tugevdada, äh, samas me ei saa olla nõus sellega, et inimõiguste klausel Kolumbia leppes oli äh, sobiv meie arvates oli tegemist formaalse klausliga, mis teeb naeruväärseks meie koja püüdlused mis puudutab Desiri raportit, äh, siis me oleme täiesti nõus sellega, kui ta ütleb, et hargmaised ettevõtted on negatiivsete keskkonnamõjude ja sotsiaalstandardite mõjude allikaks. Nad äh, kasutavad ära odavat tööjõudu, odavaid äh, materjale ja rahvusvahelist liberaliseerumist ja samas eh, ei jaota ümber seda eh, rikkust, mis teiste arvelt on eh, saavutatud. meil on muudatusettepanekud enne hääletust veel ja kokkuvõtteks ma ütleksin, et tuleb teha rohkem inimõiguste ja sotsiaalse vastutuste, vastutuse rõhutamiseks ja me peame seda tegema kohustuslike nõuete vormis ja mitte lähtuma vabatahtlikest käitumisjuhistest. suur tänu, kolleeg Taylor, järgmisena ECR-i nimel kolleeg Van Dalen, üks minut. suur tänu proua Saifi on suurepärase raporti koostanud ja me peame tõesti vaatlema eh, kaubanduslepingud, mis kolmandate riikidega sõlmitakse seoses sotsiaalklausliga, näiteks eh, Pakistani puhul soovime eh, me, et riik saaks majanduslepingutest, kaubanduslepingutest kasu, et ta suudaks välja tulla kriisist, mis on tekkinud üleujutuste tõttu aga me teame ka, et India ja Pakistani vahel peetakse läbirääkimisi. ja me ei saa aktsepteerida eh, selliseid eh, nähtusi nagu laste töö ja seetõttu tuleb vastavad sätted ka kindlalt kaubanduslepingutesse sisse võtta kolleeg Schultz. suur tänu, president, kolleegid. me tegeleme kolme raportiga, ma tahaksin tänada raportööre suurepärase töö eest ja kõik kolm raportit räägivad, et parlament, parlamendiliikmed olenemata äh, fraktsioonist paigutavad kaubanduspoliitika laiemasse konteksti mm majanduslike nõudmiste, selliste majanduslike nõudmiste aeg peaks aga olema läbi. sellepärast, et mm, me arutame praegu konkreetseid ettepanekuid ja projekte, kliimakaitse, inimväärikuse kaitse, vaesusevastane võitlus on humanitaartöö eesmärgid, inimkonna eesmärgid ja need peavad asuma kõrgemal kaubanduspoliitikast. ma arvan, et äh, need ülesanded peavad olema kaubanduspoliitika oluliseks osaks, me peame edendama demokraatiat, põhiväärtusi, õigusriiki ja kui riikides äh, puuduvad vastavad õigusaktid, siis ei ole võimalik selliseid teemasid äh, õigesti ellu rakendada. mul on hea meel, kui äh, ettevõtted rakendavad sotsiaalset vastutust, paljudes riikides on reeglid ainult paberil, see puudutab näiteks Mm, toorainetööstust, äh, näiteks last, lapstööjõu kasutamist, väga sageli tekivad selle ümber ka skandaalid. probleemid tooraine kaubanduses tähendavad ka seda, et kolme raporti soovitusi tuleb nendes valdkondades kasutada. suur tänu, härra Scholz, EFT nimel, Dave Murphy Kraft suur tänu. kaubandus toob vastastikuse jõukuse ja ma rõhutan siin sõna vastastikuse. sellest järeldub, et kaubanduspoliitika ei tohiks kunagi sattuda poliitilise agenda mõju alla. isiklikul tasandil austan ma väga äh, nende kolme raporti autorit, aga filosoofia, mis nende raportite taga on, äh, on testitud mitmetel valimistel ja tavaliselt ei ole see poolthääli saanud. me näeme siin katset manipuleerida kaubanduspoliitikat Euroopa Liidus ja kahjuks praegusel hetkel see seob kaubanduspoliitika Ühendkuningriiki, seda vargsi juhib sotsialistlik agenda, mida valimistel on pidevalt tagasi lükata raportööride eelsed ja saavutused on üsna muljetalutavad poliitilises mõttes, aga demokraadina mina pean ütlema sellele raportile ei ja nii me kavatseme ka hääletada. suur tänu, kolleeg Õlov Trahmov, nüüd kolleeg proua kolleeg Stassen eh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel. suur tänu, härra president kliimamuutuste põhjused ja tagajärjed on kõik siin teoreetilised, see on nagu religiooniks muutunud, see temaatika, aga me eh, näeme, et eh, rahvusvahelistes kaubanduslepingutes ja läbirääkimistel eh, räägitakse ka kliimatingimustest. ma arvan, et siiski lepingutingimused peavad jääma neutraalseks loomulikult peavad meie partnerid ka siseturgu arendama ja äh, kui transport on kliimamuutuste suhtes kahjulik, siis kuulge, mõelge nendele põllumajandustoodetele, mis tõesti on konkurentsivõimelised. punktis äh, viiskümmend seitse ütleb härra Desir, et äh, rahvusvaheline kaubandus peab kohapealset toodangut soodustama. mis majandusimet selleks küll vaja on, kui te kokku tahate hoida, kui te majandust tunnete, siis te teate, et kaubavahetus elavdab majanduskasvu ja tootmist. Teie lähenemine on naiivne, see on halb globaalsele majandusele ja muide Euroopa muide ettevõtete arv, arvates sunnib peale rangeid nõudmisi, aga Hiinat ja teisi riike ei huvita see üldse, kes selle utoopia ükskord kinni maksab, jälle ettevõtted ja kodanikud, tänan. suur tänu, nüüd ülejäänud kõnelejad, kes kõnelevad enda nimel, kõigepealt proua Hanslik, kaks minutit daamid ja härrad, härra volinik, ma tahaksin tänada härra Desiiri suurepärase koostöö eest ettevõtete sotsiaalset vastutust puudutava raporti juures. sotsiaalne vastutus on juba mõnda aega rahvusvahelise kaubanduse vallas oluliseks arutelu teemaks selle tulemusena on sellele viidatud ka läbirääkimistes äh, Lõuna-Korea, Kolumbia ja Peruuga. parlament rõhutab, et me peame sellised viited laiendama säteteks, mis puudutavad äh, konkreetselt ettevõtete sotsiaalset vastutust ja see peaks kaasa aitama sellele, et ettevõtete sotsiaalne vastutus muutuks nähtavamaks ja et rohkem ettevõtteid äh, nendest põhimõtetest lähtuks. lõppude lõpuks on see ju ettevõtete tahe ja otsus mille alusel nad lähevad kaugemale seadusega ette nähtud siduvatest kohustustest. viimasel visiidil Indiasse küsisin India ettevõtlusringkondade esindajatelt, mida nad arvavad ettevõtete sotsiaalsest vastutusest ja sain vastuseks näiteid sellistest tegevustest, mis äh, minu arvates on põhjuse, põhjus optimismiks. nii et äh, härra Desiri raport peaks olema aluseks tulevasele tööle äh, ettevõtete sotsiaalse vastutuse standarditega. suur tänu, kolleeg Hanslik, nüüd kolmeks minutiks härra Kutaš, kui ma nime õigesti hääle, hääldasin. komissar, stimaas kolleeg. suur tänu härra president, volinik, kolleegid, tahaksin õnnitleda kolleeg Jadot tema eelnõu, raporti eelnõu osas ja tahaksin teda tänada selle äh, avatuse eest arutelus fraktsioonidega. on olnud hetki, kus Euroopa Liit on pidanud rääkima ühel häälel, Kopenhaagen oli üks selline äh, koht, kogu maailm ootas, et Euroopa Liit võtaks juhi rolli ja viiks edasi progressiivsed osapooled. pettumus oli suur ja mure on selles, et Euroopa Liidu siseselt puudus ühtsus, äh, teatud valitsused ei olnud valmis äh, piisavalt suuri kohustusi võtma üheks selgituseks võib olla majandus- ja finantskriis, mis on äh, kõikide hoogu vähendanud. aga kliimamuutuste vastane võitlus äh, nii kohalikult kui ülemaailmsel tasandil peab olema oluliseks teemaks kõikide liikmesriikide jaoks. me räägime siin järgnevate põlvede tulevikust ja me räägime ka õiglusest. ei ole õiglane, et arenguriigid peavad äh, kandma kliimamuutuste kulud, samal ajal kui äh, toot-, tööstusriigid on pragmaatilised, me peame näitama ühtekuuluvust põhja ja lõuna vahel. meil on võimalus edasi liikuda, äh, me peaksime sõlmima ülemaailmse leppe ja ka õiguslikult siduva leppe, mis äh, tagaks, et äh, kliima soojenemine jääks alla kahe kraadi Celsiust. meil on vaja äh, Kopenhaageni poliitika uuendamist. Euroopa Liidu jõupingutused ei saa tagada edu pärast aastat kaks tuhat kaksteist, me peame veenma, et ka teised riigid võtaksid endale ambitsioonikaid kohustusi. ja lõpuks tahaksin rääkida suhetest kaubanduse ja kliimamuutuste vahel. kaubandus on öö, ähm, majandusliku jõukuse jaotamisel väga oluline öö, äh, vahend. Äh, kui me räägime rohelisest kaubandusest, siis me peaksime WTO tasandil kaotama äh, tollitariifid Äh, rohelistele toodetele. samal ajal me peame ka mõistma, et on lõhe tootmissüsteemide ja transpordisüsteemide vahel ja seetõttu me peame toetama kohalikku rohelist tootmist. suur tänu, kolleeg Kutaš, järgmisena kaheks minutiks kolleeg Peada. suur tänu, härra president, härra volinik. ettevõtete sotsiaalse vastutuse kontseptsioon on viimase kümne aasta jooksul ettevõtetes laialt äh, levinud, kes saab sellistele väärtustele vastu vaielda. ettevõtted töötavad, äh, ettevõtted äh, kohtlevad oma töötajaid hästi ja sellisel juhul nad ka teenivad hästi. seos kasumlikkuse ja sotsiaalse vastutuse vahel on välja töötud aga kas sotsiaalne vastutus peaks olema siduv kohustus äh, kõikide ettevõtete jaoks või võiks see olla vabatahtlik? Euroopa kodanikud äh, muutuvad üha teadlikumaks. hiljutised katastroofid, muuhulgas näiteks äh, naftaleke, on näidanud standardeid ja eetikat, mis kehtivad ettevõtetele Euroopas, aga mm, mida tuleb ka seirata mitte kõik äh, maailma riigid ei ole valmis tunnustama rahvusvahelise kaubanduse laienemist majanduslikel alustel. kui kaubandus äh, vaesustab kohalikke elanikke ja rikub keskkonda, siis me ütleme, et käes on piirid. kui kaubandus ainult valitsused saavad sisse seada standardid, mis tagavad, et äh, läbipaistvad ja eetilised ettevõtted ei satuks äh, halvemasse olukorda kui ülejäänud. Euroopa Liit peab äh, kutsuma üles ettevõtteid sotsiaalset vastutust võtma ja sellest ka aru andma kõikides oma tegevusvaldkondades, nii kodus kui ka välisriikides ilma selleta on sotsiaalne vastutus vaid äh, PR-projekt paari äh, hargmaise firma jaoks. ma tervitan seda omaalgatuslikku rakot, raportit, mis äh, kutsub komisjoni üles sotsiaalset vastutust rahvusvahelistes kaevandus, kaubanduslepetes kajastama. me rõhutame, et keskkond ja tööjõuõigused on võrdsed tähtsusega Euroopa rahvusvaheliste kaubandushuvide kõrval, aitäh! suur tänu! kolleeg Berdar ja nüüd härra Ene. suur tänu. Äh, Euroopa äh, kaubanduslepingute sõlmimisel on vaba kaubandus tegelikult müüt, kui konkurents tõesti vaba on, siis äh, on igasugused dumpingud võimalikud, alates äh, rahalisest keskkonna sotsiaaldumpingust ja loomulikult on äh, konkurents moonutatud. niisugune olukord, mis töötajad paiskab lootusetusesse olukorda tuleb lõpetada, tuleb lõpetada igasugused, igasuguste maksuparadiiside tegutsemine ning äh, eelkõige tuleb täpselt paika panna, et ettevõtted peavad sotsiaal- ja keskkonnakriteeriume äh, respekteerima ning samuti töötajate õigusi vastavalt rahvusvahelistele kaubanduslepingutele suur tänu ja nüüd proua Köstinger. suur tänu. olemasolevates ja tulevastes kaubanduslepingutes on Euroopa Liit võtnud sihiks sisse võtta äh, keskkonna ja sotsiaalsed standardid, kui rääkida nüüd individuaalsetest läbirääkimistest, siis Euroopa Liidul on kindlasti võimalus selge signaal saata selle kohta, et tuleb täita korralikke töötingimusi, austada inimõigusi rääkides loodusressursside raiskamisest ja laste töö kasutamisest, kas me tõesti soovime importida odavaid tooteid? Euroopa Komisjon peab tagama selle, et tulevastes kaubanduslepingutes oleksid asjakohased standardid paigas ja me ei mõtle ainult nendele äh, Eh, standarditele ja väärtustele, eh, mida Euroopa kalliks peab, aga me mõtleme ka võrdsetele võimalustele väljaspool Euroopa Liitu eh, ja ka sellele, et tootmismeetodid peavad olema jätkusuutlikud ja et tuleb arvestada tarbija huve. muide, raportis on ka kritiseeritud ühtset põllumajanduspoliitikat, sest äh, sellega ei garanteerita ohutut toitu ning ohustatakse keskkonda. aga ma tahaksin öelda, et toiduohutus viiesajale miljonile Euroopa kodanikule peab olema vaieldamatu prioriteet. Euroopa Liit peab olema suveräänne ja ei tohi sõltuda impordist. arvan, et meie, meil on ainult kohustused oma kodanike ees. suur tänu proua Köstinger ja nüüd vaba mikrofon. kõigepealt proua Roitova. härra president, olen tõesti rõõmus rahvusvahelisi kaubanduslepinguid puudutava õigustiku kohta, sest ma töötan Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis ja ma usun, et äh, kõnealused klauslid aitavad äh, keskenduda sotsiaalsetele ja keskkonnastandarditele, tagada rahvusvahelises konkurentsis võrdsed äh, tingimused partneritele. juba kuus aastat olen ma nõudnud, et kõikides kaubanduslepingutes peab olema ka inimõiguste klausel ja üldised soodus, soodustused tuleb läbi vaadata Euroopa Liit ei saa importida kaupu, eh, mis on toodetud sunnitöö abil ja inimõiguste rikkumisel, eh, rikkumise abil. Eh, ka Hiinalt tuleb nõus, nõuda Euroopa standardite täitmist ja seetõttu tahaksin raportöör Saifit väga tänada. suur tänu, proua Roitova. ja nüüd proua härra Mikolantšik. suur tänu härra president. Lissaboni lepinguga avanevad uued võimalused, mis võimaldavad meil väga palju täna ära teha. kui me tõesti soovime olla ausad ja usaldusväärsed, peame neid võimalusi aktiivselt ära kasutama ja seisma rohkem inimõiguste kaitsel väljas. me peame sõlmima selliseid lepinguid, kust ei tohiks välja jääda klauslid, mis puudutavad sotsiaalseid klausleid. ja äh, tegelikult on oluline ka ju rahvatervise kaitse tervis on väga tihedalt seotud äh, ka energiaturvalisuse küsimustega, tahaksin äh, siin avaldada tunnustust ka proua Köstingerile. järgmine kõneleja. Need äh, kolm raportit on väga olulised, see näitab seda, et kaubandus peab olema inimeste teenistustes ja ühe euro võit kaubanduses ei tohi tähendada kahe euro kaotust äh, keskkonnaküsimustes või sotsiaalkulude valdkonnas. on ka mitmeid äh, konkreetseid ettepanekuid toodud nendes raportöörides, raportites. Saifi kommentaar seoses Maailma Kliima äh, Keskkonnaorganisatsiooniga ja äh, samuti eeskirjad äh, seoses heitkoguste piirangutega ja härra volinikele ütleksin ma nii palju, et me ei tahaks siin ainult arutleda, me tahaksime äh, näha ka konkreetseid tulemusi, me tahaksime konkreetseid äh, õigusloomelisi ettepanekuid, me sooviksime, et komisjon haaraks härjal sarvist kinni ja teeks rahvusvahelistes läbirääkimistes jaoks ettepanekuid. suur tänu, kolleeg Schlüter ja Segedi elnök úr tisztelt képviselőtársaim! az én pártom a jobbik magyarországért mozgalomnak. minu kolleeg jobbik peab väga oluliseks keskkonnakaitset ja tasakaalu saavutamist keskkonnaküsimustes. euroopas ei ole praegu vali ainult majanduskriis vaid ka keskkonnakriis. seda silmas pidades on iseäranis oluline et toiduainete äh, tööstus Euroopas äh, ei äh, satuks ohtu, me ei peaks importima Hiinast küüslauku, paprikat, kui saame seda toota koha peal, leian, et väga oluline on, et toiduaineid, kohalikke toiduaineid täidet-, tarbitakse koha peal, me peame toetama Euroopa põllumajandustootjaid ja me peame kaitsma ka öö, oma kodanikke, kellel on vaja puhtaid kohalikke, koha peal kasvatatud toiduaineid ja seetõttu ma leian, et keskkonna, seda ja tuleks kasu, kasutada keskkonnasõbralikku tehnoloogiat, suur tänu, kolleeg Šegedi! ja nüüd kolleeg Kelly. Um, competition is the life of trade and obviously to, to have competition you must be able to compete. selleks, et meil oleks konkurents, peab olema ka konkurentsivõimeline ja me seame siin, oleme sageli seadnud omaenda tootjad ebasoodsasse olukorda, siin on viidatud Mercosurile ja väga paljud tooted, kalad näiteks, mis tuuakse Euroopa Liitu sisse, on toodetud palju madalamatest standarditest lähtuvalt kui meie oma tooted seda tuleb arvesse võtta. kuid mõnede kokkulepete puhul võib positiivsena pidada seda, et on toodud sisse positiivseid e-, elemente, nagu näiteks vabakaubanduslepe Koreaga, selliseid algatusi oleks rohkem vaja ja see on nii, see on mõlema poole huvides. paluks, tahaksin küsida komisjonilt, kas majanduspartnerluslepinguga seoses Jaapaniga on mingeid edusamme? Ähm, me teeniksime miljardeid äh, selliste äh, ette, selliste algatuste, selle algatusega. suur tänu, härra kolleeg Kelly ja nüüd äh, härra volinik De Kuht Uh, suur tänu, härra president. tegemist äh, oli väga rikka, rikastava aruteluga ja kuigi äh, nende erinevate raportite üldlähenemine on äh, ühtlane, siiski erinevate üksikasjade peale ei saa ma väga täpselt reageerida, sest et äh, neid on palju, on mitmeid äh, õiguslikke küsimusi, institutsioonilisi küsimusi, äh, me peame tegutsema kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmena, Euroopa, kahekümne seitsme liikmelise liiduna me peame tegutsema erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmetena ja ma tahaksin kõiki üksikasju kommenteerida, kuid paraku ei saa seda üksik, ei saa ma siiski seda põhjalikult teha. aga püüan anda endast parima, Saifi Äh, paljud on rääkinud siin äh, ILO vaatlust, äh, vaatlusstaatuse loomist WTO-s, mina leian, et rahvusvaheline juhtimine, parem koordineerimine rahvusvaheliste organisatsioonide vahel on kindlasti teretulnud ja ma tahaksin teda parandada, tahaksin ka toetada seda, et kaubanduspoliitika teeniks sotsiaalseid ja keskkonnastandardeid, aga eesmärgid peavad olema saavutatavad, struktuurilised muutused äh, peavad lähtuma samast põhimõttest ja kui äh, WTO läbi, äh, läbirääkimised äh, läheksid kaubandusküsimustest kaugemale, siis see on pikema perspektiivi eesmärk. mis puudutab Saifi raporti ettepanekut selle kohta, et tuleks teostada inimõiguste hinnanguraporteid vabakaubanduslepingute osas, siis äh, ma arvan, et see peaks äh, toimuma läbi, kogu läbirääkimiste protsessi käigus ja ma suhtuksin äh, skeptiliselt sellesse, et oleks mingisugune eraldi periood lepingu arutelude lõpetamise ja lepingu allkirjastamise vahel, mil seda tehakse me räägime sellest Lissaboni lepingust äh, lähtuvalt, on aga komisjonil õigus teha algatus ja siis algab ratifitseerimise protsess, nõukogu äh, allkirjastab äh, ja Euroopa Parlament ütleb ka oma kohustuse, oma sõna sekka, et tal on oma õigus, oma kohustus ka hääletusega tulemust ratifitseerida. niisiis enne parafeerimist ähm, lähenemine oleks minu arust oluline äh, ja, ja mõeldav, aga aga mitte hiljem. üldiselt inimõiguste hindamine, sellesse suhtuksin positiivselt, äh, nagu öeldud, on ka, esitati ka mitmeid küsimusi, mitmeid erinevaid teemasid tõstatati, näiteks lapstööjõu kasutamine, nagu te teate, toimuvad praegusel hetkel läbirääkimised vabakaubanduslepingu osas Indiaga ja seal on üles kerkinud ka kogu see jätkusuutlikkuse teema. India suhtub väga skeptiliselt jätkusuutlikkuse peatüki vabakaubandusleppes, aga meie äh, esitame oma nõudmisi järjepidevalt ja jätkame nende nõudmiste esitamist. meie rõhutame, et see jätkusuutlikkuse peatükk on asjakohane ja loodan, et see lõpus nii ka jääb ma paluksin teilt ainult üht, kui te hiljem arutlete selle küsimuse üle, siis võtke arvesse, et äh, erinevate kolmandate riikide seisukohad ja jätkusuutlikkuse peatüki osas ei äh, sõltu ainult selle peatüki äh, sisust, vaid ka selle üldisest äh, filosoofiast ja ka kontseptsioonist. mis puudutab Chateau raportit, äh, siis äh, mõned soovisid, et kõigis kahepoolsetes lepingutes oleks ka oma kliimapeatükk, ma toetan kliima jätkusuutlikkust, keskkonna jätkusuutlikkust, tulevik ei kuulu ju meile, aga me peame tegutsema ettevaatlikult, erinevad elemendid, mida me Äh, kliimamuutuse osas ka rakendame, nagu näiteks äh, heitmetega kauplemine ja nii edasi ja peavad üksteist täiendama ja kaubanduskokkulepe äh, eeldab laiemat kokkulepet vabakaubanduslepete osas, siis võib seda kajastada ka kahepoolsetes lepetes, aga eks siis näis, kuhu jõuavad asjad Doha arutelude käigus praegusel hetkel sellistes äh, mitmepoolsetes kokkulepetes äh, kliimapeatüki kaasamine kindlasti ei ole kõikidele äh, läbirääkimispartneritele meeltmööda, aga põhimõtteliselt oleme selle poolt. ja lõpetuseks, mis puudutab härra Desiri raportit, siis tegemist on väga ajakohase raportiga, pidades silmas, et komisjon, komisjoni teavitust ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas see teatis on praegusel hetkel ettevalmistamisel. OECD äh, liikmed tahavad praegusel hetkel võrdlussüsteemi ajakohastada, äh, seda enne maikuist äh, kohtumist. me kõikides sotsiaalse vastutusega seotud tegevustes võtame me arvesse erinevalt, erinevaid võimalusi ettevõtete sotsiaalset vastutustundlikku käitumist toetamaks ja rõhutaksin, et tegemist ei ole mitte ainult kaubanduslepingute küsimusega, mitte ainult kahepoolsete, mitte ainult mitmepoolsete kaubanduslepete küsimusega. hiljuti Ameerika Ühendriikides võeti vastu õigusakt, mille abil hargmaiste ettevõtete puhul mitte ainult nende tegevust vaid nende ettevõtete peakorter peaks olema vastutav finantstehingute, finantstegevuse eest äh, ka seoses toormaterjalidega. tegemist on väga kiiduväärt algatusega, see ei, äh, see jääb täielikult äh, kahepoolsete lepingute äh, reguleerimisalast välja, enamus toormaterjalide hanked ei, neid ei käsitleta kahepoolsetes lepingutes, aga kui ettevõte peakorter, õiguslik asukoht on Ameerika Ühendriikides, siis Ameerika Ühendriigid rakendavad eeskirju nende ettevõtete osas ja ma arvan, et samasugune algatus oleks teretulnud ka ette, Euroopa ettevõtete osas, kui need ettevõtted tegutsevad peamiselt kolmanda maailma riikides ja hiljem riikides nagu, kui mis puudutab äh, riike nagu Kanada, Austraalia, siis neid on võimalik ehk ka kaasata ja sellisel juhul on võimalik äh, hallata suuremat osa tööstustegevusest kogu maailmas ja see oleks tõesti märkimisväärne panus jätkusuutlike tingimuste loomisse. lühidalt äh, sooviksin äh, õnnitleda teid nende kolme raportööri äh, valmimise eest, ootan rõõmuga meie järgnevaid arutelusid järgnevate kuude ja aastate jooksul suur tänu, härra volinik. ja nüüd anname sõna kolmele raportöörile kõigile kaheks minutiks, kõigepealt Rosa Ihvi. Merci, euh, Monsieur le Président. Nous avons trop. Suur tänu, meil on siin liiga vähe aega selleks, et arutada põhjalikult kõiki neid küsimusi, millest te rääkisite aga kõigepealt tahaksin tänada kõiki sõnavõtjaid, iseäranis variraportööre ja loomulikult Janik Šadod ja Arlem Desiri hea koostöö eest. meie teemad täiendasid üksteist, olid lähedased, me saime oma mõtteid vahetada ja töötada sama eesmärgi nimel, muuta rahvusvaheline kaubandus tugevamaks inimõiguste, sotsiaalõiguste ja keskkonnaõiguste seisukohast. nagu te ütlesite, meil on vaja aega, et selleks, et olukord paraneks, et mentaliteet muutuks, aga me ei saa ka loota, et mõtteviis muutuks iseenesest, seetõttu on erinevates raportites mitmeid meetmeid pakutud ja nende abil on võimalik järk-järgult muutuda õig-, liikuda õiglasema ja rohelisema maailma suunas ja Euroopa Liit saaks anda eeskuju oma kaubanduspartneritele nende meetmetega. tänan. suur tänu, kolleeg Saifi ja nüüd kolleeg Šadoo, palun. suur tänu, härra president, suur tänu ka äh, volinik De Guhtile vastuse eest. ma kuulasin tähelepanelikult teie vastust kliimaklauslite kohta ja usun, et te äh, teete ka teistes valdkondades uusi ettepanekuid, mis siis leiavad konkreetse väljenduse kaubanduslepingutes, sest lõppude lõpuks ju äh, see, et WTO läbirääkimised on vaieldamatult keerukad, aga nad on ummikus, äh, kuid seeläbi võib-olla tekib Euroopa Liidul just võima-, võimalus uut tüüpi kaubanduslepingute sõlmimiseks uute klauslitega, arvestades siis Euroopa Liidu eesmärke nii keskkonna kui sotsiaalõiguste, keskkonnaõiguste valdkonnas. Need nõudmised ähm, on väga jõulised ja puudutavad homset päeva ja seetõttu meie raport raportid loodetavasti annavad oluliseks signaali nii komisjonile kui ka nõukogule. Prostassen rääkis siin majandusest, vabakaubandus on toiminud ju alates, juba mit-, toiminud juba mitmeid sajandeid ja me teame, et võrdluseks on tootmiskulude arvestamine alati väga oluline ja tahaksin ka öelda kolleegidele, et Euroopa Liidu suveräänsus, autonoomsus toiduga varustamise olu-, toiduga varustamise osas on väga oluline, seega ma nõustun äh, nende sõnavõtjatega, kes sellest rääkisid ja samuti tänan teid, härra volinik, avatuse eest, valmisoleku eest konkreetseid samme võtta uute lepingute sõlmimisel. suur tänu, kolleeg Šadu ning debati lõpetuseks annan sõna kolleeg Desirile. suur tänu, nagu te näete, mul jäi veel kaks minutit. ma võin isegi nüüd lühemalt teha, eh, kui te soovite, ma tahan tänada eh, nii kolleege kui eh, volinikke muide hämmastav selles debatis oli see, et, et fraktsioonide vahel tekkis äh, konsensus seoses nende Euroopa Liidu kaubanduslepingutega, mida läbi räägitakse, äh, küsimuses, et arvestataks äh, sotsiaalklauslit, keskkonnaklauslit, see on väga erutav teema ka Euroopa Liidu kodanikele, nii nagu volinik ütles, on euro-, ettevõtete sotsiaalne vastutus väga tähtis, see ei saa siiski asendada riigi vastutust, äh, seaduse järgimist ja muide äh, OECD-s ja ÜRO-s äh, ja nii, nagu siin RAK-i raportist räägiti, on äh, uusi arenguid seoses ettevõtte äh, sotsiaalse vastutusega, iseäranis selles osas, mis puudutab hargmaiseid ettevõtteid, nende filiaale välismaal ne, äh, ja äh, kogu nende tootmise ja varustuse ahela ulatuses samuti peab õiguskoostöö tagama selle, et peakorterid ei suuda, ei, ei, ei äh, mm, keelduks vastutusest, kui nende filiaalid kolmandates riikides rikuvad keskkonna või sotsiaalklausleid. Te näete, kõik need asjad on omavahel seotud, kuigi võib-olla rahvusvahelistes kaubanduslepingutes on neid aspekte raske seostada, aga neid on juba arvesse võetud Lõuna-Koreaga lepingutes, Ladina-Ameerika lepingutes, loodame komisjonilt et äh, sarnane sidus lähenemine jätkub selleks, et me saavutaks